Good morning, everyone. tere hommikust kõigile, tere tulemast EKONi komisjoni koosolekule. kõigepealt tuleb meil vastu võtta päevakord. Äh, nagu ma aru saan, vastuväiteid päevakorrale sellisel kujul ei ole, siis läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on koosoleku protokollide kinnitamine tegemist on siis kahekümne kuuenda veebruari koosoleku protokolli kinnitamisega, kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, siis loeme protokolli kinnitatuks ja läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on juhataja teadaanded. kõigepealt äh, räägiksin kapitalinõuete direktiivist äh, ja, ja sellest, mis puudutab äh, Äh, krediidireitingu agentuuride teemalist hääletust täiskogul kuueteistkümnendal jaanuaril. ma tahaksin öelda, et mõlema määruse direktiivid äh, eelnõud on ette valmistatud vastavalt kodukorra reeglile kakssada kuusteist lõige üks äh, ning see versioon jagati teile välja ka kaheksandal aprillil äh, ingliskeelsena ning kümnendal aprillil äh, ka kõigis teistes keeltes ja kui mingeid vastuväiteid ei ole, esitame korrigendumi parlamendile. Äh, see kuulutatakse välja siis aprilli täiskogul ja peetakse heakskiidetuks, kui ükski fraktsioon või vähemalt nelikümmend saadikut ei esita taotlust see hääletusele panna. teine teadaanda paketi korrektsioon pärast kokkulepet, mis saavutati nõukoguga. tegemist on siis härra Kosessi raportiga ja proua Ferreira raportiga see lug-, seisukoht võeti siis vastu teisel märtsil kaks tuhat kolmteist ja kahe, vabandust, kaheteistkümnendal märtsil korraldab esimees. ja vastavalt äh, artikkel kakssada võtta üheksakümmend neli, kui nõukogu parlamendi positsiooni esimesel lugemisel heaks kiidab, siis on õigusloomealane akt vastu võetud sellises sõnastuses, mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi sõnastusele. pärast täiskogul vastuvõtmisest on see eh, tekst nüüd lõplikul kujul välja töötatud, juristid-lingvistid on selle läbi vaadanud eh, koostöös eh, meie komisjoni sekretariaadi ja raportööridega ja teatan, et tuginedes siis äh, sellele teksti lõplikule väljatöötamisele vastavalt meie kodukorra reeglile kakssada kuusteist on nüüd ette valmistatud ja on saadikutele välja jagatud ning äh, Äh, see tekst siis kuulutatakse välja ka aprilli täiskogu alguses ning lõpetuseks, mis puudutab äh, uut infot triloogide kohta Fiskalis kõigepealt pärast teist poliitilist dialoogi veebruari lõpus on saavutatud edusamme tehnilisel tasandil. Äh, need edusammud saavutati siis märtsikuu jooksul. ollakse lõppkokkuleppe sõlmimisele väga lähedal veel on lahendada ainult horisontaalsed sätted, mis puudutavad siis mitmeaastast finantsraamistikku. kümnendal aprillil saadeti ettepanekud variraportööridele välja ja kahekümne neljandaks aprilliks oodatakse siis nendepoolseid kommentaare. nüüd, kui kellelgi midagi öelda ei ole nende teadaannete kohta, läheme edasi päevakorra järgmise punkti juurde, milleks on siis parlamendikomisjoniga konsulteerimine vastavalt kodukorra artiklile seitsekümmend kahekümnendal märtsil kaks tuhat kolmteist saavutati kompromiss kapitalinõuete määruse ja direktiivi osas eh, Iirimaa eesistumise ja volinik Barnier vahel ja mõned lahendamata küsimused pärast läbirääkimisi Äh, on veel siis äh, siiski olemas. poliitiline kokkulepe saavutati siis kakskümmend kuud pärast seda, kui komisjon avaldas oma ettepaneku äh, juulis kaks tuhat üksteist. Koreper kinnitas seda kokkulepet kahekümne seitsmendal märtsil Äh, kiri on laiali saadetud kõigile meie komisjoni liikmetele koos äh, siis ka selle äh, konteksti eelnõuga ja vastavalt siis kodukorra reeglile seitsekümmend konsulteerin nüüd komisjoniga ja annan sõna raportöörile. härra Karas, teil on sõna. aitäh mul tegelikult ei olegi eriti midagi öelda. Äh, ma võtan arvesse selle, mis seal kirjas äh, on, äh, meil on lihtsalt vaja asjadega lõpule jõuda ja hääletada. aitäh, härra Karas ja ja nüüd siis palun käe tõstmisega kinnitage soovi see tekst täiskogule esitada, kes toetab seda, kes on vastu, erapooletud niisiis, kokkulepitud tekst esitatakse hääletusele aprilli täiskogul. suur aitäh! That uh, we will have to wait for äh, näib, et me peame natukene ootama, sellepärast et äh, hääletus pidi algama kell pool kümme, kui ma ei eksi, niisiis me ootame natukene, et rohkem saadikuid kohale tuleks, et meil oleks kvoorum, aitäh So good morning again. We move on. Eh, tere hommikust jälle kõigile, läheme edasi päevakorra järgmise punktiga, selleks on siis ehm, hääletus härra Sanchez Presedo raporti osas, mis käsitleb konkurentsipoliitika aasta aruannet. kõigepealt teeme kontrollhääletuse, vaatame, kas meie hääletuskaardid eh, toimivad, palun pange oma hääletuskaardid masinasse ja hääletus on alanud. hääletus on alanud üks inimene ei ole veel hääletanud. hääletus on nüüd lõppenud. aitäh teile! ja läheme nüüd siis edasi hääletuse juurde ja alustame. okei okay.. We start again. Äh, alustame uuesti lo paramos, no? We close. nii, hääletus on lõppenud. jah, nüüd süsteem toimib. niisiis, läheme nüüd kohe hääletuse juurde ja alustame kompromissiga E. ja see kompromiss ei hõlma muudatust kolmkümmend neli, mille me hääletame eraldi niisiis osade kaupa hääletus lõikes kolm A, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa siis, kes on poolt, vastu. ma arvan, et me peame seda kontrollima. hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. nüüd lõige neli. me kordame hääletust ja me peame lisama ECR fraktsiooni kolleegi hääle, kellel ei ole hääletuskaarti, niisiis me kordame teise osa hääletust ECR fraktsioon hääletab vastu. kolm inimest ei ole veel hääletanud, kaks ei ole nüüd veel hääletanud. nii, kas kõik on nüüd hääletanud, hääletus on lõppenud ja ECR kolleeg oli vastu, niisiis neliteist poolt, viisteist vastu, seega see on tagasi lükatud. nüüd lõige neli, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neli A, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vas-, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend neli, kes on poolt? kes on poolt? ma ei näe, et keegi oleks poolt. me hääletame muudatust kolmkümmend neli. Te palusite selles eraldi hääletust, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatus kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F me hääle, see kompromiss ei hõlma muudatusettepanekut viiskümmend kaks ja seda me hääletame eraldi. kõigepealt osade kaupa hääletus lõikes üheksa. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd lõige kümme, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus, kompromiss F, kes on poolt? ei, vabandust, me ei peagi seda hääletama. vabandust. Äh, niisiis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, muudatus viiskümmend kaks ECR fraktsioon on vastu, niisiis on vastu võetud kuusteist poolt ja neliteist vastu. vabandust, kas teie hääletasite poolt, see ei muuda lõpptulemust. seitseteist poolt ja neliteist vastu. muudatus viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime muudatust viiskümmend neli. ECR fraktsioon on poolt ja teie, härra Kuta, olete vastu. kaks inimest pole veel hääletanud, nüüd on hääletus lõppenud. kuusteist poolt ja kuusteist vastu, seega tagasi lükatud kompromiss G osade kaupa, esimene osa lõikest kaksteist, kes on poolt,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 neliteist C esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige viisteist A esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss I, osade kaupa hääletus, lõige kakskümmend, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss IA, kes on poolt, vastu, erapooletud, taga, ei, vabandust, vastu võetud. muudatus kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. niisiis, muudatus kaheksakümmend üheksa. One more to vote. üks inimene ei ole veel hääletanud. nüüd on hääletus lõppenud ja me peame veel ühe lisahäälega arvestama, niisiis üheksateist poolt ja üksteist vastu, see on vastu võetud. kompromiss IB, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime muudatust üheksakümmend kolm. härra Goebbels on vastu, nii hääletus on nüüd lõppenud, see on tagasi lükatud. nüüd äh, muudatus üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss IC, kes on poolt tahate kontrollida üheksakümmend nelja, hästi. muudatus üheksakümmend neli. kaks inimest pole veel hääletanud, üks inimene ei ole hääletanud, nüüd on hääletus lõppenud. seitseteist poolt, kolmteist vastu. muudatus on vastu võetud ja nüüd kompromiss IC, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatust sada viis kaheksateist poolt, viisteist vastu, see on vastu võetud. muudatus sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss J, osade kaupa hääletus kakskümmend neli kahes osas, kõigepealt esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss J kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, Tran kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Tran kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss ka kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, employment kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, employment kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime employment kümmet üks inimene ei ole veel hääletanud. hääletus on nüüd lõppenud, kuusteist poolt ja kuusteist vastu, see on tagasi lükatud. nüüd employment seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame tervet teksti muudetud kujul ja teeme seda elektrooniliselt. üks inimene ei ole veel hääletanud. hääletus on nüüd lõppenud ning kolmkümmend kaks poolt, üks vastu ja üks erapooletu. niisiis, see raport on vastu võetud, õnnitlused raportöörile, härra Sanchez Presedole. So we move to the next Läheme järgmise hääletuse juurde ja selleks on resolutsiooni eelnõu meie juhatajal Sharon Bowlesilt ja kes käsitleb makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlust puudutava tulemustabeli täitmist. hääletame lõiget üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaks A, kes on poolt kaks A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, lõige kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm A, muudatus kaks on see, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatust kaks ECR fraktsioon jääb erapooletuks. niisiis kuusteist poolt, kuusteist vastu ja kaks erapooletut, seega see on tagasi lükatud. hääletame nüüd esialgset teksti, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige neli, kes on poolt, vastu, niisiis, see on vastu võetud viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kontrollime muudatust kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kaks vastuhäält veel juurde, niisiis kuusteist poolt, kaheksateist vastu, see on tagasi lükatud. nüüd hääletame esialgset teksti, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ka seda. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kaks lisahäält poolt, niisiis see on vastu võetud. muudatus neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kuus B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime muudatust kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kaheksateist poolt ja neliteist vastu. vastu võetud. muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, lõige seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunktid nüüd, põhjenduspunkt A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd volitused üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks. kas me saaksime neid plokina hääletada, kõik volitused koos, kas keegi on vastu, ei ole, siis hääletame neid kõiki plokina, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame tervet teksti muudetud kujul elektrooniliselt. hääletus on alanud. kaks poolthäält lisaks, hääletus on nüüd lõppenud. kakskümmend kolm poolt, keegi pole vastu ja üksteist erapooletut. seega õnnitlused meie esinaisele seega nüüd oleme hääletused lõpetanud ja saame minna edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. see on seitsmes päevakorrapunkt ja see on äh, raporti eelnõu läbivaatamine teemal tõhustatud koostöö rakendamine finantstehingute maksu valdkonnas ja raportöör on proua Podimata. ja annan kohe sõna proua Podimatale Thank you very much uh,. Uh... suur tänu, lugupeetud esimees, kallid kolleegid. täna arutame me parlamendi raporti projekti, mis käib komisjoni läbi vaadatud ettepaneku kohta, mis puudutab finantstehingute maksustamist üheteistkümnes liikmesriigis vastavalt äh, menetlusele ja kõigepealt sooviksin tänada kõiki variraportööre ja nende büroosid viljaka koostöö eest, mis meil senini on toimunud. vaadates istungisaali, kes arutelus osalevad, leian, et meil ei ole vaja hakata kõike seda jälle otsast peale arutama sest ma usun, et põhielemendid, mis puudutavad finantstehingute maksustamist, on juba piisavalt tähelepanu saanud ja parlament on oma seisukohta ja vaatenurka mitmetel kordadel avaldanud. sissejuhatuseks sooviksin teile meelde tuletada, et üksteist liikmesriiki, mis liiguvad edasi selle teemaga, oma kirjas, mis nad äh, saatsid äh, komisjonile läbi vaadatud äh, teksti kohta, on esialgse tekstiga üsnagi sarnane. ehk siis lai reguleerimisala, seda esiteks, ja teiseks rõhutatakse vajadust kõikide meetmete rakenda, rakendamiseks selleks, et ümberasumist vältida me raportööriga tõesti jagame ja ka enamusega jagame kõiki neid eesmärke ja raportis üritame me täiendavalt äh, liikuda eesmärkide täitmise suunas. ma tahaksin eriti rõhutada siin põhielementi komisjoni ettepanekus, seda, et ettepanekus on ära toodud üks meie põhielemente see on äh, komisjoni teksti lisatud ja see puudutab äh, emissiooni põhimõtet. see tähendab, et maksu on võimalik äh, tehingutele rakendada finantsinstrumentide puhul, mis on emiteeritud osalevas liikmesriigis. ja ma leian, et see on väga oluline samm õiges suunas ja ei põhjusta ümberasumist. teine oluline nüanss, me peaksime meeles pidama, et finantstehingute maksustamise on esimene e, eesmärk tõhustatud koostöö alustamiseks maksustamisvaldkonnas ja see on seotud laiema arutlusega äh, seoses äh, süvendatud äh, integreeritusega maksustamisvaldkonnas ja see on hetkel käivitumas äh, osana Euroopa Rahaliidu teemast. selles teises raportis ma leian, et me peaksime finantstehingute maksustamisraamistikku tugevdama selleks, et täita need lüngad ja vältida ümberasumist, maksudest kõrvalehoidumist ja maksude, maksustamise vältimist ja harmoneerima tõhusat maksustamist üheteistkümnes liikmesriigis, mis eh, esimeses etapis eh, sellega tegelevad. mis puudutab meie põhiettepanekuid, komisjon oma läbivaadatud ettepanekus ei viidanud äh, omandiõiguse põhimõtte taaskehtestamisele, mis oli osa meie eelmisest raportist. nagu te teate, siis äh, see tuleneb äh, Ühendkuningriigi omandiõiguse põhimõttele, stamp duty'le ehk siis finantstehingu ähm, selle kohaselt ei saa finantstehingut, mille puhul ei ole finantstehingute maksu tasutud, seadlikult, seaduslikult täitmisele pöörata. komisjon väidab, et omandiõiguse põhimõtet ei ole võimalik direktiivi kaasata, sest kõikides liikmesriikides ei ole selle jõustamiseks vajalikku halduskorraldust samas aga liikmesriigid, kes tõesti soovivad finantstehingute maksustamisega liik-, äh, liikuda, peavad kehtestama vajalikud vahendid selleks, et tagada selle toimimine. omandiõiguse põhimõtet ei tohiks pidada koormaks, vaid üheks väga oluliseks nüansiks selleks, et maksustamis, maksudest kõrvalehoidumist vältida üks ähm, lünk, mille me oleme tuvastanud ja mida tahaksime kõrvaldada, puudutab ähm, äh, emiteerija põhimõtet. jah, erand, mis puudutab tuletisinstrumentide väljajäätmist, tekitab lünga, mis võib maksuedu vähendada see on vastuolus põhimõttega, et hõlmata tuleb kõik finantsturu osalised, finantstooted ja finantsturud ning loob stiimuli kahjuks minna läbipaistvatel turgudel kauplemiselt üle börsiväliste tuletisinstrumentidega kauplemisele, pärssides seega hiljutisi regulatiivseid algatusi tuletisinstrumentide turu parandamiseks finantstehingute maksu pea, kohaldamisala peaks olema lai ja emiteerija põhimõte peaks hõlmama ka börsiväliseid tuletisinstrumentide selleks, et äh, tasada võrks, võrdsed tingimused kõigile. see, mis puudutab residentsuse põhimõtet, äh, siin äh, võiks samuti seda teemat veel täpsustada. me peaksime näitama selgelt, et direktiivi kohaselt institutsioonid kolmandates riikides peavad täpsustama, et ka nende tehingud lähevad maksu kohaldamisalasse. kuidas aga tagada maksimaalset harmoneerimist ja tõhusust vahendite haldamise puhul? ma usun, et ma viitasin sellele juba varem, et see on väga oluline maksuedukuse tagamiseks. osalevad liikmesriigid kõigepealt peaksin rõhutama, et nad peavad kasutama praeguseid äh, seadusandlikke vahendeid selleks, et ähm, koguda andmeid äh, ka mitteosalevate liikmesriikide kohta ja ma tahaksin rõhutada seda, et liikmesriikidel on kohustus halduskoostööks äh, maksundusvaldkonnas vastavalt kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kuusteist direktiivile ja vastastiku abi äh, äh, nõuetele vastavalt direktiivile kakskümmend neli, kaks tuhat kümme. mis puudutab kolmandate riikide jurisdiktsiooni, siis komisjon peaks alustama läbirääkimisi kolmandate riikidega selleks, et lihtsustada maksukogumist komisjon peaks samuti vaatama, kuidas äh, seda definitsiooni on korraldatud ja Äh, astuma ja vastavalt kohandama siis maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise kohta. me oleme loomas äh, finantstehingute maksukomiteed, äh, kus osalevad liikmesriikide esindajad, komisjon ja ESMA esindajad selleks, et pidevalt arutada, kuidas paremini ära kasutada olemasolevaid määrusi seoses finantstehingute maksustamisega ja millised on need vahendid maksu äh, valdkonnas, mille on paika pannud rahvusvahelised organisatsioonid OECD ja Euroopa Nõukogu. samamoodi äh, soovime me teha ettepaneku, et delegeeritud õigusaktid äh, äh, aruandluskohustuse kohta ja rakendusaktid ühiste meetodite kohta seoses kogumistega on kohustuslikud ja peavad olema kohustuslikud kallid kolleegid, need olid põhi ettepanekud meie raporti projektis ja ootan äh, teie ettepanekuid ja märkusi ja äh, ootan tõhusat äh, tihedat koostööd, eriti variraportööridega, selles väga olulises küsimuses. ja tuletan teile meelde, et muudatusettepanekute tähtaeg on kakskümmend kolm aprill ja see oli kõik minu poolt, suur tänu tähelepanu eest! aitäh, proua Podimata! aitäh selle eest, et olete ka need kuupäevad hästi paika saanud, nüüd annaksin sõna variraportöörile, kõigepealt Rahvapartei härra Otmar Karas, palun. lugupeetud esimees, kallid kolleegid, kõigepealt sooviksin tänada raportööri paljudes küsimustes olete tõesti väga head tööd teinud ja see raporti projekt ja ka selgitused on väga heaks baasiks selleks, et saavutada laialdane konsensus Euroopa Parlamendis. mina tahaksin aga välja tuua neli punkti, mille, mida oleks vaja veel täpsustada esiteks, äh, tõhustatud koostöö üheteistkümnes liikmesriigis on alles äh, neljas parim lahendus, eesmärgiks peaks olema kaasata kõik liikmesriigid, ainult sellisel juhul saab see maksustamine olema tõhus ja me peame silmas pidama seda, et meie eesmärk on see, et äh, see peaks G kahekümne tasandil kehtima raport äh, viib meid õiges suunas, aga me peaksime sõnastust täpsustama, et see oleks veelgi veenvam ja ma teen selle kohta oma ettepanekud. me peame silmas pidama, et finantstehingute maksustamine väga paljudele puudutab õigluse küsimust küsimus ei ole lihtsalt maksude, maksutulude suurendamises. me peame arvestama, et me vaatame seda kahest vaatenurgast. me soovime tagada seda, et börsiväliseid äh, instrumente maksustatakse enam kui börsiinstrumente ja raporti projektis on välja toodud see, et liikmesriigid peaksid olema rangemad. minu arvates peaks see olema juba määruses endas äh, kirjas ehk siis börsiväljade äh, instrumente peaks rohkem maksustama, see ei puuduta mitte poliitilist tahet, vaid seda, mis peab lihtsalt sündima. ning tulud peavad minema liidu omavahenditesse, kui meil on see lisandväärtus olemas, siis äh, põhimõtteliselt ei ole ma selle vastu, et vahendid lähevad selleks, et äh, vähendada liikmesriikide oma panust, aga lõppude lõpuks ähm, ühtlustub see kõik ma tean, et see on äh, keeruline teema, kui vaid üksteist riiki äh, osalevad selles. kui aga need on tõesti omavahendid, siis peaks need olema täiendavad omavahendid ja need peaks minema eelarvesse. Need ei peaks lihtsalt liikmesriikide enda sissemakseid vähendama me räägime siin lepingust, kus me ei räägi siin sellest ühe koma kahekümne neljast protsendist, vaid sellest, mis meil on see ettepanek üks koma null. me peame mõtlema, millised on need erandid, äh, need sisesed äh, tehingud, CRD neljas vaatasime me pankade likviidsust ja põhimõtteliselt meie hääletustulemus näitas, et me peaksime likviidsust suurendama. ja see on Basel kolme ja CRD nelja põhiaspekt. hetkel, kui me likviidsust üritame suurendada, toome me turule uue maksu ja me peame siin võtma ühise lähenemise erinevate õigusaktide vahel mulle tundub, et äh, need äh, äh, rühmasisesed maksed peaksid välja jääma ja see juba kehtib Itaalias ja Prantsusmaal. ma toetan tõsiselt seda, et see peaks olema konkreetne maksumäär mulle tundub, et meil on siin manööverdamisruumi selleks, et maksu suurendada, aga ma arvan, et see tekitaks täiendavat konkurentsimoonutusi ja mina ola-, toetan ühtlustatud äh, maksumäära, mitte miinimummaksumäära. sest äh, vastasel korral kehtestavad liikmesriigid erineva maksumäära ja see häiriks ka selle meetme eesmärki, mis puudutab maksude kogumist. ma teen muudatusettepanekuid ja nüüd ma sooviksin tänada proua Modivatat äh, raporti eest, suur tänu! aitäh ja nüüd Alde ja härra Tremose. suur tänu, lugupeetud esimees! kõigepealt sooviksin õnnitleda raportööri tehtud töö eest nüüd toimub meil siis finantstehingute maksustamise arutelu, me oleme seda juba pikalt teinud, teema ei ole meie fraktsioonile väga lihtne, sest fraktsioonisiseselt on meil erinevaid vaateid ja arutelu on olnud väga huvitav mina isiklikult toetan seda põhimõtet, et me peame ähm, austama neid liikmesriike, kes äh, seda maksu toetavad, need on väga, see on väga liberaalne lähenemine. üksteist liikmesriiki on need, kes seda soovivad kehtestada ja ma äh, austan seda. samas oleksime ka selle maksu poolt kui me vaataksime neid detaile lähemalt ja teen need ettepanekud hiljem. kõigepealt esiteks, ma toetan seda, et tulud, mis tulevad finantstehingute maksustamisest, lähevad omavahenditesse Euroopa Liidu eelarves. meie parlament ei ole tavapärane parlament, kui meil ei ole maksukogumisvõimet. seega on meil võimalik äh, oma positsiooni parandada kodanike ees, kui meil on omad vahendid ja kui me saame otsustada, mida me teeme ja mina toetan seda eesmärki, et see läheb otseselt Euroopa Liidu eelarvesse. ja kui ma ei eksi nüüd, äh, arvestades seda, mida härra Karas ütles, et see uus raha mis Euroopa Liidu eelarvet suurendab äh, vastavalt äh, tehingute maksustamise, ei peaks vähendama liikmesriikide sissemakseid, mida nad praegu teevad. ja mina isiklikult leian tõesti, et ka Euroopa Liidu eelarve võiks suurendada selle asemel, et seda samal tasandil hoida. see ei ole meie fraktsiooni äh, arvamus laiemalt, aga see oli minu arvamus mõningad äh, ohumärgid. liberaalidena, kui me näeme rohkem äh, sekkumist, rohkem makse, siis äh, tekitab see meis hirmu, teatud kõrvalmõjud ja moonutused, mis sellega võivad kaasneda, nagu igasuguste uute maksude puhul. ja minu ohumärk ja ma arvan, et minu fraktsioon toetab seda samuti, on järgmine me peaksime vältima negatiivset mõju pensionifondidele ja ja muu, muudele nüanssidele. me peaksime seda arvesse võtma ma ei tahaks, et äh, riigieelarve, äh, riigi defitsiiditulud muutuksid kuidagi ja samuti puudutab see ka pensionifonde. ja ma arvan, et me peaksime siinkohal vahet tegema ka riigivõlaturgude puhul. muudatusettepanek neli äh,, raportöör äh, ütleb, et me soovime finantstehingute maksustamises suuremat äh, dünaamilisust finantssektor äh, on äh, võimeline uuenema ja mina tõesti toetan seda seisukohta. me oleme selle muudatusettepanekuga nõus, aga muudatusettepanek seitse tekitab meile probleeme, kus on öeldud seda, et võib-olla liikmesriigid kehtestavad kõrgema maksumäära ja minu arvates see ei ole hea mõte. ja pigem toetan ma härra Karase ettepanekut Rahvaparteist, kes ütleb, et parem oleks see, kui meil ei oleks erinevad äh, maksumäärad äh, liikmesriikides ja peaksime kasutama ühtlustatud maksumäära, sest tulumaks oli alguses üks protsent ja öeldi, ärge muretsege, me maksustame sissetulekut ja see on ainult üks protsent. nüüd aga näeme, kuidas liikmesriikides on tulumaks kuni nelikümmend, isegi viiskümmend protsenti. liberaalina äh, näen ma siin ohtu ja liikmesriigid võivad seda maksu suurendada ja tavaliselt ei lähe see mitte allapoole, vaid ülespoole. ja see muudatusettepanek seitse teeb äh, mind murelikuks ja siis mõned tehnilised äh, detailid, näiteks muudatusettepanek kuusteist, kus me räägime äh, omandi äh, üleminekust ja ma arvan, et seda oleks vaja täpsustada veel, kuid igal juhul aitäh suurepärase töö eest ja me teeme oma muudatusettepanekud, aitäh! aitäh nüüd roheliste nimel, härra Pesset, palun! aitäh! Äh, esimees. mina kuulun sellisesse poliitilisse perekonda, mis juba kakskümmend, kakskümmend viis aastat, ma ei tea täpselt, kui kaua, on võidelnud selle eest, et oleks sisse viidud just nimelt sellist liiki maks äh, kogu maailma tasandil niisiis äh, meie väga suure rahuldusega äh, Äh, suhtume ja toetame siis äh, seda esimest sammu, mis läheb selles suunas. Ähm, äh, me toetame siis seda esimest sammu, mis läheb kaugemale sõnadest ja tõesti on selline usaldusväärne samm. meie jaoks on täiesti selge, et parlament peab reageerima äärmiselt positiivselt komisjoni ettepanekule ning proua raportööri muudatusettepanekutele Äh, ja, ja ma ütleksin, et äh, meil ei ole võib-olla isegi vaja positiivset reaktsiooni, vaid entusiastlikku reaktsiooni sellele maksule. Äh, sellepärast, et selle maksu poliitiline tähtsus kriisiõhkkonnas ning arvestades seda, mis praegu Euroopas toimub, on väga oluline. tegemist on teistsuguse signaaliga Äh, mida, äh, mis on, äh, me teame, et õhkkond Euroopas on üha euroskeptilisem ja niimoodi me saame näidata, et Euroopa tõesti tegutseb ja me otsime täiendavaid sissetulekuallikuid ja ei räägi siin enam pidevalt säästumeetmetest Äh, niisiis me näeme, et äh, jutt on Euroopast, mis loob endale tõesti vahendeid, et saaks reageerida ja praegust olukorda lahendada, jah. Äh, selle maksu sisseviimisega Euroopa näitab, et suudab edasi liikuda, et ei ole vaja pidevalt toetuda ühehäälsusele maksustamisküsimustes. finantstehingute maksustamise, maksustamine näitab, et selline lähenemine on võimalik ning Ehm, ning äh, meil on võimalik niimoodi reageerida selles tänases äh, finantsmaailmas. Ehm, me saame ära kasutada siis ehm, sellest maksust saadavat investeeringuteks, äh, majanduslikeks üleminekuks ja üleminekuteks just energeetika vallas näiteks näiteks nii, selliseid kulusid võiksime me selle finantstehingute maksuga äh, Äh, kasutada ja see on ka esimene samm siis äh, omavahendite suunas. Ähm, äh, see on siis teistsugune lähenemine omavahenditele kui tuginemine lihtsalt liikmesriikide osamaksetele. sellele viitas ka minu kolleeg Rahvapartei ridadest. see maks lisandub siis liikmesriikide panustele niisiis meie toetame täielikult proua Podimata raportit, me toetame tema muudatusettepanekuid ja iseäranis neid muudatusettepanekuid, mis soodustavad selle maksu paremat sissenõudmist ja neid muudatusettepanekuid, mis nõuavad et see maks hõlmaks siis kõiki finantsteenuseid, kõiki finantstooteid. aga meil on ka üks pidev mure mida me oleme tõstatanud äh, nende arutelude käigus ja oma muudatusettepanekutes. Äh, see ei ole niivõrd seotud maksustamisega, vaid äh, ka sellega, et seda maksu kasutatakse just selleks, ähm, milleks seda esialgselt plaaniti kavandada, nimelt lõunapoolsed, aidata lõunapoolsetel riikidel areneda jätkusuutlikult aidata nendel riikidel end kaitsta äh, ökoloogiliste kriiside tagajärgede eest ning äh, äh, pöörata siis tähelepanu kliimamuutustele, vee ja maaga seonduvale, aitäh! aitäh, härra Pesset! härra Koses järgmisena, aitäh, esimees! Äh, ma vabandan, ma ei olnud oma koha peal. Äh, nüüd, mis puudutab seda finantstehingute maks, äh, siis tegemist on unistusega ühelt poolt ja tegelikkusega teiselt poolt. mina toetan neid unistajaid, seda, mida unistajad arvavad, kirjeldas ka härra Bessee ja teised. jah, see maks on tõesti väga huvitav, väga motiveeriv, aga kui ma vaatan, kuidas olukord täna tegelikult on, Äh, siis ähm, mulle näib, et tegemist on äh, maksuga, mille ellurakendamine võib kaasa tuua paljusid üllatusi. Äh, tahetakse madala maksumääraga maksustada kõiki finantstehinguid selleks, et tagada võrdsus ja, ja panna finantssektor ka kriisikulusid kandma ja sellega ma olen nõus, sellega ma olen täiesti nõus selles osas olen proua Petimataga täiesti nõus, aga täna me peaksime vaatama ka seda, kuidas asjad tegelikult toimivad. ning äh, ma viitan ühele äh, Finance Watchi, mitte valitsus, valitsusvälise organisatsiooni äh, uurimusele, kes on teinud väga ausad ja kvaliteetsed tööd ja nende info põhjal, kui me vaatame, kuidas on paika pannud selle maksu rakendusala, siis Äh, siis äh, peaks olema niimoodi, et äh, finantsettevõte on see, kes maksu maksab ja mitte klient. ja, ja seda maksu näiteks võiks võtta täielikult mõne panga kasumist. aga ma arvan, et äh, äh, lisaks nendele põhimõtetele, mida ma täielikult toetan, lisaks nendele eesmärkidele, mida ma täielikult töötaks, me peaksime asja ka ikkagi lähemalt vaatama Äh, sellepärast et ähm, arvud, mis tulevad ähm, äh, välja nendest kalkulatsioonidest, mida inimesed on teinud, äh, on tegelikult palju, nende hinnangud on palju täpsemad kui komisjoni omad. ning samuti me näeme, kuivõrd suur on tõesti ettevõtete ümberpaiknemise oht ja see, et Äh, me võime seada ohtu toimivad ettevõtted, niisiis äh, jah, me peame äh, austama põhimõtteid ja ma kordan, ma toetan neid põhimõtteid täielikult, aga samas on vajalik, et me paneksime komisjoni põhjalikult vaatama, millised võivad olla teatud sätete tagajärjed. Need tagajärjed võivad olla väga valulikud ja anda vastupidise efekti sellele, mida me soovime nii maksu, ka maksustamise tasandil Äh, sellepärast, et kui maksustamisbaas lihtsalt äh, kaob, äh, siis isegi kui meil on olemas see finantstehingute maks, see midagi sisse ei too. ja meil on praegu tõeline oht, et teatud valdkondades see maksubaas lihtsalt kaob niisiis seda ma tahaksin öelda, aga ma ei taha seada kahtluse alla selle maksu põhimõtteid ja nagu te teate, probleemid on alati seotud üksikasjadega ja ma arvan, et me peame nende üksikasjadega tegelema, kui tahame paradiisi jõuda. aitäh, härra Kiigold nüüd palun um,. Well, first of all aitäh! kõigepealt tahaksin öelda seda, et ma olen nõus, et äh, probleem on detailides ja detailidest sõltub see, kas maks äh, saab olema edukas või äh, nii nagu teised maksud, läheb see nende hulka, mille eesmärk on olnud õilis, aga tulemus teistsugune. kui me eksime, siis äh, tapab see meie unistuse ja meie eesmärk oli üleilmne maks. selleks, et maksustada neid teemasid ja üleilmselt laiemalt äh, tegeleda selle probleemiga. nüüd aga, kui äh, piiratud hulk liikmesriike selle maksuga edasi liigub, on väga oluline see, et me seda õigesti teeme. ja seepärast on ka tähtis see, et me välistame igasugused äh, maksudest kõrvalehoidumised ja parlament on juba varem Äh, liikunud õiges suunas, et täiendanud komisjoni ettepanekut, äh, mis puudutab just kõrvalehoidumise vastaseid meetmeid ja need on väga vajalikud. kui me neid paika ei pane ja jõuame Rootsi kogemuseni, siis äh, see maks juba kehtestamisel tegelikult ei kehti ja see oleks suur viga. sest loomulikult me tahame üleilmset maksu aga selle tulemuseni jõuame me ainult siis, kui teised ka sellega liiku-, liituvad. teised liituvad sellega ainult siis, kui see maks on edukas ja kui raha kasutatakse nii, nagu kõik sellega nõus on. seega on oluline see, et Euroopa teiste riikidega rahvusvahelisel tasandil läbi räägiks ja äh, kehtestataks sarnane maks. nagu me teame, siis finantssektor ähm, on väga uuenduslik kuigi kunagi ei ole teada, kas see on kõikide huvides, igal juhul on see innovatiivne. seega on väga oluline ka see, et me paneme paika äh, püsiva komitee ja loomulikult üks maksu eesmärke on vähendada maksubaasi ja seega on see vastuolu, me ütleme, et me maksustame maksu, finantstehinguid, aga siis äh, kurdame selle üle, et maksubaas väheneb. see aga on äh, loogiline. me ei taha, et äh, need ettevõtted ilmuksid sarnastes rollides mujal väljaspool Euroopat turule me peame tõesti tähelepanu pöörama lühiajalistele probleemidele ja keskendumisele ja me peame samas tagama selle, et kõrvalehoidumine oleks välistatud. loomulikult me ei tea, kuidas turud reageerivad ja seega on tähtis, et see ettepanek, mis keerulise menetluse tõhustatud koostöö vallas on välja töötatud, jääks avatud süsteemiks, oleks avatud sel määral, et kui see kehtestatakse, kohaneks see kõikidele finantsuuendustele, mis äh, vältimatult aset leiavad ja seega pean ma hoiatama, et kui me teeme igasuguseid erandeid, mis kahjuks äh, ka parlamendil varasemalt kõne all on olnud, nagu pensionifondid, siis lõppude lõpuks lihtsalt äh, Äh, maksutõusus väheneb selle võrra, jah, määr peab olema madal ja see peaks kehtima kõikidele finantstehingutele ja erandid peaksid olema väga vähesed, nii nagu komisjon on ette näinud. ja me peaksime jätkama sellisel viisil ja me peaksime olema väga ettevaatlikud, me peaksime andma endast kõik selleks, et osalevad liikmesriigid äh, oleksid sellises olukorras, kus neil on võimalik uut tüüpi kõrvalehoidumistest ja uuendustest äh, või nendega seoses ümber kohaneda. suur tänu, härra Kiigolt, kui äh, keegi rohkem sõna ei soovi, siis annaksin uuesti äh, sõna, annaksin sõna komisjoni esimese, eh, esindajale, härra Bergmann, palun. aitäh, esimees, aitäh proua Podimatale selle raporti tutvustamise eest komisjon äh, tervitab seda selgelt, me oleme sellega tutvunud ja me toetame üldiselt teie lähenemist ähm, seoses selle teemaga. teatud juhtudel läheb see raport kaugemale komisjoni ettepanekust, eriti äh, selles osas, mis puudutab äh, kõr-, maksudest kõrvalehoidumise vältimise meetmeid, siin on ka teisi Ehm, e, ettepanekud seoses vahendite haldamisega ja nii edasi. siin on ka poliitilisi e, seisukohti, mis lähevad kaugemale komisjoni arusaamast e, vajaliku kohta sellises tekstis. mis puudutab maksimaalset ühtlustamist, nagu te teate, siis komisjon on alati toetanud kaudset maksustamist Äh, mis peaks olema nii palju ühtlustatud kui vähegi võimalik selleks, et ühisturg saaks toimida ja kaudse maksustamise puhul teeme me ettepaneku miinimummaksumäärade kohta ja liikmesriikidel endal on võimalik äh, seda täpsustada, kas äh, kõrgemaid määri rakendada või mitte. tegemist on väga mobiilse maksubaasiga, nagu tuletisinstrumendid, siis miinimum määr võib olla see, mis äh, läheb rakendamisele kõikides riikides. me mõistame maksudest kõrvalehoidmise meetmete tugevdamist äh, siin ettepanekus, aga samas peame me alati leidma väga hea tasakaalu maksudest kõrvalehoidumise meetmete tugevdamise vahel ja samas selles, et kinni pidada rahvusvahelisest maksu õigusest ja me leiame, et siin äh, raportis võib olla teatud probleeme sellega seoses. vastavalt parlamendi ettepanekule võib-olla see territoriaalsuse või residentsuse põhimõte on liiga hägune. me teame, et komisjoni ettepanekus juba öeldakse, et see läheb liiga kaugele ja komisjon on samas täiesti kindel, et meil siin probleeme ei ole, sest me kontrollime seda, milline on seos äh, nende äh, maksude ja liikmesriigi territooriumi vahel raporti äh, pu-, ettepaneku puhul võime me aga võib-olla minna liiga kaugele ja meil äh, võib-olla ei ole piisavat äh, sidet tehingu ja liikmesriigi territooriumi vahel. mis puudutab vahendite haldamist ja kogumist, siis komisjon leiab, et meil on vaja ühtlustamist selleks, et tagada tõhusus, jah, tegemist on väga mobiilse maksubaasiga ja aruandluskohustused ja muud teemad, mis koha peal rakendatakse, peavad olema liikmesriikides piisavalt sarnased. aga samas tekib küsimus, kas see ettepanek peaks olema tehtud siin või on see liikmesriikide otsustada, kuidas seda koordineeritult lahendada. selge on see, et komisjon toetab seda juhul, kui liikmesriigid soovivad täiendavat äh, ühtlustamist, sest see võib äh, süvendada kulutõhusust, aga aidata ka suhetes kolmandate riikidega, siis võib olla hea, kui liikmesriigid ühe plokina äh, seda korraldavad ja kui taristud on ühesugused. ja minu viimane punkt osad on esitanud palve erandite kohta, erikohtlemise kohta teatud puhkudel. alati peab arvestama sellega, et mida rohkem on erandeid, seda keerulisem äh, saab maksude kogumine olema kulutõhusalt. ja kui äh, toetada teatud ettepanekuid, kes äh, on teinud neid seoses äh, eranditega, peame me ka vaatama, kuidas äh, need tervikuna mõjutavad, näiteks pensionifondide puhul. me peame teadma ja arvestama sellega, et investeeringud pensionifondi saavad juba niikuinii eeliskohtlemise liikmesriikides võrreldes mõningate teiste näiteks säästmisvormide puhul. kui aga siia nüüd täiendav äh, eelis teha, siis võib see viia moonutusteni. ehk siis alati peab küsima seda, kas on parem maksustada või mitte, aga pigem seda, et kuidas maks ei mõjuks äh, negatiivselt turu toimimisele. viitan siin äh, sellele, mis puudutas riigivõla turgusid. kas äh, järelturul peaks neid maksustama või mitte või kuidas siis teha seda nii, et nad täidavad oma funktsiooni ja oleks siis äh, likviidseks järelturuks. ja lõpetuseks, nagu härra Kiigold ütles, liikmesriigid peavad näitama, et see toimib ja seega näeme, on meil kõigepealt vaja see raamistik õigesti paika panna, siis vahendite haldamine ja rakendamine paika saada. ja ma tõesti loodan, nii nagu ka teised tõstatasid, et need üksteist liikmesriiki peaks olema ainult see lähtepunkt ja ja loodetavasti vastavalt Euroopa integratsiooni lähenemisele nii nagu me viiekümnendatel alustasime kuue liikmesriigiga, söe- ja terase ühe ühendusega ja nüüd on meil kakskümmend seitse liikmesriiki, peatselt ka kakskümmend kaheksa. ja seda loodame ka finantstehingute maksustamise puhul, et kui seda hakatakse rakendama, kui need üksteist liikmesriiki näitavad, et sellega on võimalik tulusid saada ilma negatiivsete äh, Eh, turumõjudeta, siis liituvad sellega ka teised, nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu kehtestatakse selline maks. suur tänu! aitäh ja nüüd eh, lõpetuseks sõna raportöörile proua Podimaa. suur tänu, Ramon! alustades viimasest punktist, mille tõstatas härra Bergmann ja ka mõned teised eelkõnelejad, variraportöörid, ei ole mingisugust kahtlust, et üks meie strateegilisi eesmärke eh, tõhustatud eh, koostöö valdkonnas eh, ja finantstehingute maksustamise kehtestamine üheteistkümnes liikmesriigis on esimene etapp. ehk siis me soovime näidata, et see tak-, maks on teostatav, et see on tõhus ja sellega on võimalik julgustada teisi liikmesriike liituma. ja sellega oleks võimalik äh, täiendavalt elustada meie kampaaniate lähenemist ja liikuda üleilmse finantstehingute maksu suunas nagu meie raporti projektis on, üks äh, minu muudatusettepanekuid puudutab seda finantstehingute maks, äh, suudab täita oma täielikku potentsiaali ainult sellisel juhul, kui see kehtestatakse äh, üleilmsel tasandil, see on väga selge ja see on, selline seisukoht on saanud laialdase toetuse parlamendis ja kui äh, me soovime täiendavalt äh, seda toetada, siis mina leian, et sellel on kindlasti saab olema positiivne lahendus. nüüd äh, lisaks ma näen, et on laialdane konsensus vähemalt variraportööride hulgas. ma sooviksin, et see laieneks ka fraktsioonides ja see puudutab äh, vahendite haldamist, eriti mis puudutab omavahe, seost omavahendite vahega seoses. ja need äh, viited äh, seoses sellega ja teiseks me peame tagama selle, et finantstehingute äh, tulud omavahenditena ei äh, asenda osaliselt äh, liikmesriikide praeguseid osamakseid, vaid äh, oleksid täiendavad vahendid Euroopa Liidu eelarvesse. mina jagan seda eesmärki, minu fraktsioon toetab seda samuti ja ma loodan, ja soovin, et me saavutaksime parlamendis põhi, suuremates fraktsioonides selle kohta konsensuse. seda öeldes pean ma veel kord kordama midagi, ähm, millele viitas ka kolleeg. see on tähtis äh, poliitiliselt, aga samas ei tohiks mõjutada äh, direktiivi eelnõud, ehk siis need viited on poliitilisel tasandil olulised ja ma rõhutaksin seda veel kord, aga need saavad olla vaid äh, osa sellest. mõned äh, konkreetsemad ettepanekud ja märkused, äh, mida on tehtud minu seisukoht äh, seoses äh, eranditega kohaldamisalal, äh, mina suhtun sellesse negatiivselt ja ma selgitasin juba, miks ma arvan, et mida rohkem jätame ruumi eranditele, seda enam jätame me ruumi vähem tõhusale maksu rakendamisele pigem äh, anname me rohkem ruumi äh, äh, maksudest kõrvalehoidumiseks ja maksustamise vältimisele ja põhimõtteliselt leian ma, et me peaksime vältima erandite teemat. samas peame me ka äh, arvestame sellega, mida need eh, üksteist liikmesriiki oma kirjas komisjonilt on palunud, me peame kinni pidama esialgsest ettepanekust, kus soovitakse võimalikult äh, laiemat äh, maksu rakendamist. kahes konkreetses küsimuses, mis on tõstatatud, esiteks pensionifondide küsimus seda oleme me varem varasemate raportite käigus arutanud ja täiesti mõistetav on see, et see teeb äh, äh, osadele meist muret. tuletaksin teile veel kord meelde, et äh, põhimõtteline seisukoht, mida me jagame, on see, et need fondid peavad järgima üsnagi konservatiivset investeerimisstrateegiat ja ma arvan, et te olete minuga nõus, et pensionifondid ei äh, tee liiga suuri spekulatsioone ja minu arvates see strateegia on täielikult kooskõlas äh, nende äh, pensionifondide põhieesmärkidega ja me ei tohiks unustada, et selle eesmärgiks on maksta pensionid kahekümne või kolmekümne aasta järel peale raha säästmist. nüüd see võlakirjade järeltulg, äh, Ramon tõstatas selle teema varasemal koosolekul ja ka täna. ma tahaksin äh, teile meelde tuletada, et äh, Londoni ärikeskus arvestab seda, et finantstehingute maksu mõju on üksteist koma kuus protsenti ja nad eeldavad, et kõik võlakirjad viivad viie maksustatava sündmuseni. see ei pruugi olla õige, sest komisjon jätab vahendajate puhul äh, neile erandi selles rollis. ja samuti vastavalt komisjoni mõjuhinnangule äh, lihtsalt tuletaksin teile meelde, et vastavalt sellele finantstehingute mõju Äh, laenuturgudel riikidele on kaks koma viis äh, miljardit eurot ja tulu kuus koma viis äh, miljardit eurot. ja see on ilmselgelt liikmesriikide eelarvele positiivne tulemus. igal juhul me peame seda arutelu veel jätkama ja seda konkreetset teemat arutama. nüüd see, mis puudutab teie osad ettepanekud asendada miinimummäär, mis oli välja toodud komisjoni määr, ettepanekus ühtlase maksumääraga, siis äh, ja on põhjus, miks miinimummäärad hoida sellisel tasandil, nagu komisjon, sellisena, nagu komisjon ette pani. esiteks turud reageerivad äh, tõenäoliselt erineval äh, viisil ja osad teist viitasid ka sellele, et me ei tea, kuidas turud reageerivad. ja seega ma arvan, et äh, kui vastava ettepanekuga edasi liikuda ja paika panna miinimummäärad, Äh, mis võivad olla erinevad, erinevatel turgudel, on äh, parim lahendus edasiliikumiseks. ja ma arvan, et kui meie ettepanek äh, saab toetuse näiteks meie finantstehingu maksukomiteelt ja me otsustame siis seejärel, kuidas edasi liikuda, siis meil võiks olla mandaat hinnata seda, kas, ähm, kas see menetlus või see paindlikkus, mis me anname liikmesriikidele äh, modifitseerida maksumäära, ehk siis seda suurendada, kas see on parim lahendus või mitte või kas meil on äh, vaja jätkata äh, järgmises etapis äh, esimese läbivaatamise käigus, direktiivi läbivaatamise käigus äh, ühtlustatud äh, maksumääraga. ja see oli kõik ja ma loodan, et ma ei ole midagi väga olulist äh, kahe silma vahele jätnud ja veel kord sooviksin kõiki tänada märkuste ja ettepanekute eest ja suur tänu koostöö eest, eriti variraportööridele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 aitäh, proua Pudimata, ma tuletan teile meelde, et tähtaeg on kahekümne kolmas aprill muudatusteks ning me arutame neid muudatusi kahekümne seitsmendal mail ning kahekümne kaheksandal mail toimub siis seal komisjonis arutelu ning me arutame seda täiskogul, siis hääletame seda täiskogul juulikuus, nii et kõike seda öelnud, lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis meil päevakorras on vaatame läbi muudatused proua Kalpeltsi raportis iga-aastane maksuraport, kuidas kasutada ära Euroopa Liidu potentsiaali majanduskasvu edendamiseks, nii et annan siis kohe sõna proua Kalpeltsile, palun. aitäh, härra esimees. jelentéshez kaptunk szám szerint szám me oleme saanud äh, väga palju muudatusettepanekuid, circa sada nelikümmend. ja siin on äh, palju teemasid, äh, maksudest kõrvalehoidumine, maksude vältimine ja põhiliselt nendega ongi muudatusettepanekud seotud olnud me oleme teinud väga palju tööd ja enne lihavõtteid ähm, õnnestus meil paika panna ka potentsiaalsed kompromissid ja variraportöörid on juba vastuseid äh, andnud ja märkusi teinud selle kohta ja sooviksin neid tänada selle eest. minu töö lähtus sellest, et äh, maksustamine Euroopa Liidus äh, selle keerulise majanduslikus olukorras peab edasi liikuma nii, et me saame toetada majanduskasvu, sooviksin seda rõhutada ja kõik ettepanekud liiguvad selles suunas, et liikmesriikide maksupoliitika peab olema kooskõlas Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiaga ja põhimõtteliselt peab, on oluline ma-, majanduskasv ja tööhõive loomine. arvestades sellega äh, ja ma loodan, et kolleegid mõistavad mind, liikmesriikide majanduspoliitikad on väga erinevad. ja see ei puuduta ainult seda, kuidas majanduskriisiga on, kriisile on reageeritud, aga põhimõtteliselt on majandus äh, olukord üsnagi erinev ja seega on ka maksupoliitika äh, liikmesriikides äh, väga erinev nii lühemas kui pikemas perspektiivis. siia raportisse äh, olen ma lisanud ka nii-öelda maksumoraali küsimuse, äh, tegevused peavad olema läbipaistvad ja, ja fiskaalis- ja maksuprogrammid peavad samuti olema arvesse võetud. viitaksin ka sellele, et mis puudutab ühenduse makse, siis äh, sellega seoses on meil vaja anda, äh, toetada VKE-sid ja ka FIE-dele maksupoliitika valdkonnas. ja me peame arvestama, et kõikide äh, tootede puhul on meil vaja ühist lähenemist kui me hakkame vaatama siin eraldi valdkondi nagu kultuur ja nii edasi, siis puudutab see kõiki äh, käibemaksumäära vähendamine selliste valdkondade puhul äh, on keeruline ja pikemas perspektiivis mõjutab see tarbijaid. see käibemaksu soodustus ka kultuur ei ole kõikide kõige olulisem eesmärk ja seega ainult selle valdkonna käibemaksumäära vähendamine ei äh, pruugi olla soodne. ja see ei ole ka kindlasti kasulik. ja selle mõju äh, pikemas perspektiivis kaoks. mina leian, Äh, nii, loomulikult olen ma valmis ka kompromissideks nendes teemades ja järgmisel äh, nädalal variraportööride koosolekul arutame neid teemasid. loodetavasti toimub see kuueteistkümnendal aprillil, aga enne seda igal juhul saadan ma kolleegidele teate. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia raames pean ma oluliseks selle, et me loome sellise maksupoliitika, mis äh, Äh, suurendab tööhõivet äh, ja tootlikkust ja seepärast ma leian, et väga oluline on välja tuua see, et tööturu osapoolte õigustest peab kinni pidama, see peab olema kõigile vastuvõetav ja selliseid ettepanekuid me ka teeme. ma tahaksin veel viidata kahele teemale, mis on väga olulised ja kompromissides äh, arvestama ka keskkonnaga seonduvaid makse ja samuti ka maksupettuste eh, teema. kolleegil on eh, sarnase teemal koostatud raport ja ma ei tahaks hakata siin eh, oma raportis kordama neid, mida tema oma raportis on juba välja toonud. seega komisjoni hiljutine suunis, mis puudutab äh, topeltmaksustamist ja maksuparadiiside vähendamist, on olulised valdkonnad ja loodetavasti on meil võimalik kompromissid saavutada. nüüd see, mis puudutab keskkonna teemat me ei räägi siin rohelisest äh, maksustamisest, vaid pigem maksustamist, mis keskkonnasõbralikku poliitikat toetavad, see oli minu põhimõte ja see puudutab väga paljusid teemasid ja ka selle mõju majandusele, minu arvates on see väga oluline, need on need põhisuundumused äh,, mida ma olen arvesse võtnud kompromisside koostamisel ja läbirääkimiste käigus loodetavasti soovime me edasi liikuda, soovin tänada fraktsioone ja jään ootama kolleegide ja variraportööride ettepanekuid. aitäh! aitäh, nüüd annan äh, sotsialistide nimel sõna härra härra Ludvigsonile siis. aitäh, ma tahaksin tänada kõigepealt raportööri väga konstruktiivse koostöö eest, mis meil siiamaani olnud on. ning esimesed äh, muudatusettepanekud on äärmiselt positiivsed ning mina leian, et arutelu läheb siin väga õiges suunas, see on ilmselge see raport on väga mitmel põhjusel äärmiselt oluline ning kõige olulisem või äh, kõige tähtsam on näidata siis see, et siin on olemas konkreetne seos äh, kas-, majanduskasvu ja maksupoliitika vahel. me peame seda aina uuesti kordama ja kordama maksusüsteem peab olema tasakaalustatud ja hästi toimiv, seda juhul siis, kui Euroopa Liit tahab äh, majanduskasvu pikaajaliselt ähm, edendada ning see ongi kõige olulisem kui punkt. on aga mõningad küsimusmärke, mis puudutavad äh, seda nõndanimetatud tax snake'i ehk siis maksukorraldussüsteemi, äh, mida on ettepanekuna välja toodud maksusüsteemide kooskõlastamiseks. seda kontseptsiooni peaks äh, edasi arutama, see peaks selgem olema. kui me praegu seda currency snake'i ainult äh, kopeerime praegu, mis oli alguses euro kasutusele võtmises kasutusel, siis me jõuame maksusüsteemide ühtlustamiseni. minul on siin mõningaid kõhklusi. meil on olnud, meil on Euroopa Liidus juba siin euro, maksumäärade äh, ühtlustamist, kui me võtame neid miinimummäärasid näiteks arvesse ja maksimummäärasid. maksimummäärade puhul ei ole see praegusel hetkel üldse vajalik ilma edasise äh, harmoneerimiseta me äh, siis jõuame, siis me ei jõua konkreetse andmevahetuseni meie peaksime üritama vältida seda terminit tax snake. inimesed saavad sellest terminist mingi vale mulje või saavad sellest valesti aru ning me peame seda küsimust rohkem arutama. ning eh, nii kui eh, töö käigus ma tahaksin kontsentreerida neljale punktile, ennekõike me tahaksime oma pingutusi äh, tõhustamata maksude kõrvalehoidmise ja maksupettuste äh, puhul. see on võtmeküsimus, kuidas panna paika eeltingimus, tingimused, et meie kasv on jätkusuutlik ning pikaajaline ning sellega me toetame ka riigi rahandust äh, ning konkurents saab olema ka ausam ja õiglasem ning Euroopa kasvupotentsiaali silmas pidades on see äärmiselt oluline samuti on meil vaja tõhustada majanduskasvu sellega, et me võtame ära maksutõkked ühtse turu toimimise eel, käibemaksudirektiiv on üks samm, millega parandada seda valdkonda. konsolideeritud äh, ettevõtte maksubaas on samuti üks hea samm, seda peaks rakendama hakkama, võttes arvesse siis, et peab laiendama koostööd eri riikide maksuasutuste vahel ning me peame vaatama ka sotsiaalseid aspekte, need peaksid olema siin rap-, raportis sees, me ei peaks looma selliseid maksustruktuure, mis suurendavad sellist erisust ja lõhesid ühiskonnas rikaste ja vaeste vaheline lõhe on iseenesest juba negatiivne, kuid sellel on ka majanduskasvule väga negatiivne mõju Euroopa Liit on tarbimismaksu suurendamas, kuid need on sellised taksid, taks-, maksud, mis kõige vaesemaid inimesi mõjutavad, ähm, majapidamisi. Nemad maksa-, kannavad siis suurema osa sellest maksukoormast keskkonnamaksud või siis äh, rohelised maksud, see on keskne selleks, et majanduskasvu arendada. tundub, et äh, praegu need rohelised maksud on pigem vähenemas ning see on probleem majanduskasvul oleks äärmiselt äh, hea, kui rohelised äh, maksud oleksid äh, maksude hulgas olulisemal kohal või neid oleks rohkem ning me peaksime aktiivsemalt tegus, tegutsema selleks, et jagu, jätkusüütlik kasv läheks edasi ja mis toetaks meie majandust me peame energeetikadirektiivi parandama ning tõhustama ning kui me nende nelja punktiga tööd edasi teeme, siis on võimalik äh, kompromissid välja töötada. nagu ma ütlesin, siis meil on olnud siiamaani väga hea koostöö ning äh, meil on praegu, praegu väga äh, hea võimalus hea raport kokku saada. aitäh! nüüd aga Alte nimel on sõna härra Tremosal. aitäh! mina tahaksin ka kõigepealt õnnitleda raportööri. vaadates üle neid kompromissettepanekuid, siis mulle tundub, et siin on ähm, koostöövalmidust silmas peetud ning kompromissi vaimus on kõik edasi minemas, seepärast ei ole suuri kommentaare siin välja tuua, kuid mul on äh, ka samuti probleeme selle terminiga tax snake, nagu juba eelkõneleja mainis sest minu arvates Euroopal on praegusel hetkel vaja seda, et mitte, et, et meil ei oleks maksusüsteemide eh, harmoneerimist, kui me vaatame Ühendkuningriike võrdlusena Euroopa Liiduga. kui me vaatame siis Ameerika Ühendriike ja vaatame seda, mis Euroopa Liidus toimub, siis ka Ühendriikides on maksupoliitika, kuid eh, viisteist eh, osariiki panustavad. siin on, see on Ameerika Ühendriikides on väga hea süsteem, kus siis viiskümmend osariiki panustavad ühtsesse süsteemi ning kõik toimib äärmiselt ette. ning ühtne rahanduspoliitika eri eh, piirkondade eh, vahel eh, on äärmiselt keeruline Ameerika Ühendriikides ka viiekümnel osariigil on äärmiselt äh, raske ähm, intressimäärade tõusu pehmendada föderaaltasandil, kuid äh, Ühendriikide majandus on palju konkurentsivõimelisem kui Euroopa Liidus, sellepärast et äh, Ameerika Ühendriikides on harmoneeritud tööjõuturg. Euroopa Liidus on tööjõuturg hoopis teistsugune, on väga erinev, näiteks vahe on väga suur lõuna- ja põhjariikide vahel ning see muudutab, see teeb, muudab ka meie turud väga erinevaks. me näeme seda ka erinevates tööhõive statistikas ning me ei peaks minema maksude harmoneerimise suunas, vaid meil peaksid olema sellised äh, harmoneerimised, mis puudutavad tööjõuturgu ning mina isiklikult olen selle vastu, et me võtame kasutusele strateegia, mida kaitsevad siin mõned liikmesriigid või fraktsioonid, et hakatakse siis tegema maksude öö, harmoneerimisega. ning eile saatsime laiali ühe meili kõikidele variraportööridele ning nõunikele ning ka raportöörile, üritades parandada kompromissi, eh, mis on siin minu nimel ka siia kaasatud, sellepärast et äärmiselt oluline, et me näeme, milline on, et milline on selline, kui oluline on selline iga-aastane maksuraport, kuid mõningate mõnedes riikides on maksukogumisvõime palju väiksem kui teistes, seega me tahame, et komisjon võtaks arvesse, et kui on et nendel äh, riikidel, kus on osaline või täielik ähm, maksukogumispädevus, see on näiteks Saksamaa puhul ning Hispaanias samuti, äh, näiteks kahes äh, piirkonnas on siis Navarras ja Baskimaal on palju öö, ähm, on siis need näitajad hoopis teistsugused kui ülejäänud Hispaanias. mina katalaanina leian, et on äärmiselt eh, oluline, et me marandame makromajanduslikke tulemusi ning üks A on siis kompromissettepanek, mis puudutab minu muudatusettepanekut nelikümmend kaks ning mina tahaksin, et see oleks kompromissi sisse viidud, vastasel juhul ma pean oma nimesid ära võtma kompromiss lõige kaheksa, see on siis uus äh, lõige, selle puhul mina tahaksin, äh, võttes arvesse minu muudatusettepanekut seitsekümmend seitse, mis puudutab käibemaksu, kultuuritooted ja teenused äh, peaksid samuti olema esmatähtsad tooted, kui me peame silmas äh, Äh, eristatud erinevat käibemaksusüsteemi, see on siis äh, ka üks oluline punkt, Hispaanias on valitsus suurendanud äh, käibemaksu kultuuritoodetele ja teenustele ning see on kahjustanud kogu sektorit suuresti ning seetõttu just ma tahaksingi, kui võimalik, et see punkt oleks siia kompromissi sisse toodud, vastasel juhul jällegi ma pean oma nime kompromissist ära võtma, aitäh. vabandust ähm, minu arvates oleks vaja, nii nagu öö, roheliste raport ütles, siis meilidest ei piisa, meil peab olema konkreetne koosolek, et me saaksime koha peal öö, arutada kõiki neid punkte. aitäh. küll oleks küll hea, kui me saaksime kõik kokku ning arutaksime neid punkte ükshaaval. ma tänan kolleege valitsused peavad samuti äh, olema pädevad, et äh, majandus saaks äh, riigis edasi minna. roheli- kuuest, kas keegi soovib sõna? gluten? ECR-i poolt ei ole kedagi, siis glu-. jah, aitäh. mina olen oma fraktsiooni variraportöör ning ma pean ütlema, et mul ei ole olnud mitte mingisugust dokumentatsiooni oma variraportöörilt, kuid mis aga puudutab harmoneerimist, äh, siis need, mis mineviku kogemused näitavad meile, et selline maksukonkurents võib tuua kaasa negatiivseid tagajärgi ning äh, riikide maksumäärad või, või need maksukogumise summad äh, saavad palju kannatada selle all, nii on juhtunud ka Saksamaal me alandame maksumääre ning samuti selle tagajärjel vähenevad ka riigi tulud ning see annab samuti oma osa riigi raha kriisi suurenemisele, seega oleks vaja, et meil oleks ehm, fiskaal, minim-, minimaalne fiskaalharmoneerimine ning see on tõesti hädavajalik. kuid selline harmoneerimine ei pea minema siis just allapoole suunas sest on äärmiselt oluline üks asjaolu, et me väldiksime selliseid ebavõrdsuse elemente ka sotsiaaltasandil. see on äärmiselt oluline meie kodanike jaoks. see on keskse tähtsusega küsimus nende jaoks. ma ei saa praegu üksikasjadesse laskuda, sest tegelikult mina ei ole variraportöör. ja ma ei tea kõiki neid üksikasju, kuid meie oleme selle põhimõttega nõus, see tähendab siis seda, et fiskaalkonkurents erinevate liikmesriikide vahel on meid viinud dramaatilisse olukorda, eriti just töötajaid silmas pidades ning ma olen täiesti nõus selle seisukohaga, nimelt et me peame minema harmoneerimise teele, vähemalt siis miinimummäärade puhul aitäh, nüüd aga annan sõna tagasi raportöörile, äh, proua Kalsperts, palun. suur tänu, lugupeetud esimees. ma soovin tänada omakorda variraportööri heade ettepanekute eest ja loodetavasti järgmisel nädalal kohtume me ka näost nähku ja loodetavasti siis kuueteistkümnendal aprillil on meil plaanis Strasbourgis äh, kohtumine variraportööridega läbi viia. mul on väga hea meel selle üle, et äh, te leiate, et äh, suund on hea ja me saame moodustada ühisseisukoha, teema on väga keeruline, nagu ka sõnavõttudest selgus ning äh, maksukonkurents on see, mis tekitab lõhesid fraktsioonide lõikes. seiresüsteem, mille kohta me panime, äh, see maksukorraldussüsteem, mida me nimetasime tax snake inglise keeles, on sarnane süsteemiga, mis meil enne euro kasutusele võtmist oli kasutusel. Äh, see on, puudutab koordineerimist Eh, kus jälgitakse seda, et eh, liikmesriikide lõikes, kus on erinev eh, maksupoliitika, jälgitakse maksumäärade muutust ja selle mõju ja mõjuga seoses Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegia. viieteistkümnes muudatusettepanekus on sellele viidatud mina ei ole täieliku harmoneerimise toetaja ja praegu selles väga keerulises äh, majandusolukorras äh, maksude harmoneerimine, äh, kas see on õige vahend, selles ma ei ole täiesti kindel. aga ma leian, et koordineerimine millega jälgitakse seda, kas maksukonkurents on negatiivselt mõjutanud olukorda, on asjakohane. ma leian, et see süsteem võiks, nagu ka kompromissettepanekus on välja toodud, olla põhjaliku analüüsi järel vajalik Euroopa Liidu ülese süsteemi loomine, Äh, see maksukorraldus, kooskõlastatud maksusüsteem toetaks äh, avatust ja arvestaks äh, maksude, maksumäärade liikumised erinevates süsteemides. see oli see suund, seda võime me veel detailsemalt arutada. ja ma teeksin ka ettepaneku, seoses sellega ma näen, et, et olukord on ebavõrdne ja Euroopa poliitika äh, võib-olla ei ole täielikult selline, mis oleks suunatud äh, selle teema käsitlemisele. ma leian, et maksupoliitika eesmärgiks on tasakaalustamatuse vaatamine, seda esiteks, ja ma leian, et maksupoliitika eesmärgiks ei saa olla selle lähenemise süvendamine nagu härra Tremosa ütles, kohalikul äh, tasandil maksude kogumine on teema, millele ma olen üritanud lahenduse leida. kui tegemist on mitmetasalise süsteemiga, siis ka see seda ma puudutan oma raportis ja ma arvan, et järgmisel nädalal võiksime seda teemat äh, ka veel täpsemalt arutada just äh, kohaliku tasandiga seoses. nüüd äh, see, mis puudutab maksupettusi, see väga oluline on see, mida ütles härra Ludvigson, see on täiesti omaette teema ja ma usun, et kompromissid äh, käigus on võimalik ka sellega arvestada. kuuelt ja rohelistelt ja ECR-ilt olen ma saanud nende tähelepanekud, aga neid ma hetkel ei hakka kommenteerima, võib-olla teen seda hiljem ja järgmisel nädalal arutame seda niikuinii, suur tänu! jah, aitäh, proua Kalspelts! ning lõpetuseks tuletan teile meelde, et kahekümne 20 kolmandal aprillil toimub äh, hääletamine EKONis ning äh, maikuu täiskogul siis äh, minnakse sellega edasi. jääme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. see on punkt number üheksa ja kümme. määruse kuus viis üheksa murd üks üheksa üheksa üheksa, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad EU asutamislepingu artikli üheksakümmend kolm kohaldamiseks muutmine ning punkt number kümme määruse number üheksa üheksa neli murd üheksakümmend kaheksa, milles käsitletakse EU asutamislepingu artiklite üheksakümmend kaks ja üheksakümmend kolm kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes ja määruse number tuhat kolmsada seitsekümmend murd kaks tuhat seitse, mis käsitleb avaliku reisijate veoteenuse osutamist raudteel ja maanteel, muutmine ning me arutame mõlemat raportit äh, koos. alustame härra Dorfmanniga, kes on teise raporti raportööriks, palun, härra Dorfmann. aitäh, esimees. jah, tegemist on äh, äh määrustega siis, mida muudetakse ning mõningate fraktsioonide ja siis mõne, mõningatel puhkudel on siis võimalik äh, erandeid ette näha. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal siis pandi paika, et äh, oleks väga hea, et äh, seda erandit laiendataks, et pannakse siis paika uued ähm, sektorid, mis saavad erandi on sellised valdkonnad siis, kus komisjon saab otsustada, et ei ole vaja eh, komisjonile eh, teave, teavitust edastada ning uued sektorid on siis järgmised. kultuurisektorile riigiabi ning kultuuripärandile antav riigiabi looduskatastroofide tagajärgedega eh, hakkamasaamine või nendega tegelemine, eh, kalandus, riigiabi, mis antate tea-, antakse teatud tingimustes, innovatsioonivaldkond, metsandus, eh, toiduainetetööstus, bioloogiline mitmekesisus, amatöörsport, avalik transport, eriti just ähm, äärepoolsetes piirkondades ning saartel. transport äh, ning ähm, äh, uue põlvkonna võrgustikud. me oleme esitanud nõukogule oma arvamuse ning äh, nõukogu äh, otsustab siis selle uue direktiivi osas. oma raportis olen ma tulnud välja mitmete muudatusettepanekutega ning mina üritan äh, need sektorid täpsemalt paika panna, nii et kui me räägime näiteks abi investeeringuteks, siis oleks väga hea, kui need erandid oleks võimalikud ainult siis, kui nad on kooskõlas Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga. kultuurivaldkonnas ma leian, et eh, erandil on jah, mõte olemas, kuid kui me räägime spordiühingutest, siis see on eh, äärmiselt keerukas küsimus ning samuti oleks eh, väga hea, kui siis infrastruktuuril oleks laialdane ligipääs, seda tuleks tagada. samuti ma leian, et on äärmiselt oluline, et me töötaksime uue direktiivi osas, mis puudutab äh, riigihankeid, me peame tagama seda, et äh, riigihankeid viidaks läbi kõikides liikmesriikides läbipaistvast ning et kõik need sätted võetaks üle ähm, kõikides liikmesriikides äh, otseselt ja tõhusalt. samuti on siin demokraatia defitsiidiga tegemist, sellepärast parlamendil ei ole kaasotsustamispädevust nendes valdkondades. ning seega me oleme edastanud siis ainult, meil on lubatud nõukogule edastada siis ainult äh, arvamus. transport, transpordile antav riigiabi, kas see võiks olla kaasatud, eriti just pikamaa äh, transport? minu ettepanek on see, et kui me ei ole kaasotsustajad, siis vähemalt peaksime me tegema seda, et me üritame tagada, et komisjon iga kahe aasta tagant edastaks aruande sellest, kuidas äh, selle erandi rakendamine äh, toimub, on veel üks oluline valdkond, äh, millega komisjon välja tuleb. artikkel üheksa esialgsest määrusest tuleks kustutada. artikkel üheksa paneb paika erandid kohalikule eh, transpordile, avalikule transpordile siis. siin on demokraatlik küsimus. kui me räägime siin eh, kolmteist seitse, seitsekümmend ähm, määrusest, siis jah, siin on kaasotsustamine. kui me üheksanda artikli ära võtame, siis me äh, kaotame ära ühe aspekti, mille puhul meil kaasotsustamise õigus oli ning mina ei ole eriti kindel, kas selle artikli kustutamine on mõistlik. ma olen oma transpordikomisjoni kolleegidega äh, aru pidanud sel teemal ning nemad äh, on vastutavad kõikides nendes teemades, mis puudutavad avalik, äh, siis äh, avalikku transporti ning nemad on öelnud, et nemad ei soovi mingeid muudatusi näha, eh, siis määrusesse tuhat kolmsada seitsekümmend murd kaks tuhat seitse. Nemad tahaksid seda teha kaasotsustamise menetluse kaudu, kui selleks peaks, eh, muudatusteks peaks eh, vajadusi tekkima ning transpordikomisjon teeks seda ehm, heal meelega, nii et siis kas see üheksas välja jätta või mitte, see on oluline mm, punkt, nii palju minu poolt. aitäh! sotsialistide nimel annan sõna härra Kutasile. aitäh, esimees! ennekõike ma tahaksin õnnitleda mõlemaid raportööre tehtud töö eest ning ma ootan pikisilmi nendega koostööd. jah, härra Dorfmann, teil oli tõesti õigus ning ka proua Piedikainen on väga selgelt välja öelnud oma raportis seda, et puudu on demokraatiast, äh, aluslepingu äh, sada üheksa kasutamisel ning meile antakse ainult nõuande, nõuandvad õigused. ning me peame nüüd vaatama, kuidas artikkel üheksa puhul edasi minna, te juba mainisite siin seda, et seda tahetakse siis kustutada, arutada, et kuid me peame seda koos arutama ning vaatama kõikide raportööridega koos, mis on parim lahendus. proua Piedikaineni raportööri, raporti puhul ma tahaksin öelda, et komisjoni ettepanek on väga hea, kuna see on oluline samm edasi selleks, et äh, riigiabimenetlusi äh, parandada ning see äh, aitab siis vast-, vastavuses olemise paremaks muuta. ning samuti ma leian, et Euroopa Komisjoni ning riikide kohtute vaheline koostöö on äärmiselt oluline element, seda peaks toetama siin komisjoni ettepanekus ning Äh, siin pannakse siis paika, kuidas selline koostöö välja näeb üldiselt. ma olen nõus ka selles, et komisjonil, Euroopa Komisjonil peaks olema õigus saada äh, turuosaliste käest kõik oluline äh, teave, kui liikmesriikide in-, antav info ei ole piisav ning see meede parandaks läbipaistvust minu arvates. härra Dorfmanni raport, ma leian, et ka see on väga oluline raport ning see võimaldab Euroopa kohtul siis saad panna, Euroopa Komisjonile anda abi ilma teavitust äh, kasutamata näiteks kultuurisektorile ning abi äh, looduskatastroofide tagajärgedega tegelisemaks infrastruktuuri valdkond ning ma olen nõus raportööriga selles osas, äh, mis puudutab eh, teadusarengut eh, eh, ning innovatsiooni, see peab olema kooskõlas Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärkidega ning mina teen ettepaneku mitte olla siin liiga piirav ning jätta uks lahti teistele algatustele, mis lähevad siis edasi kakskümmend kaks, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast ning ma paluksin, et raportöör see kogu protsessi siin natukene äh, lahku lööks, ma arvan, et meil oleks parem enne nõukogu äh, kohtumist kahekümne üheksandal mail koosolekut äh, korraldada, see annaks meile võimaluse teha, mõjutada nõukogu otsust konsultatsiooni menetluse kaudu, nii et ma ootan pikisilmi koostööd teiega. aitäh, härra Kutas, nüüd aga sõna proua Pitkainile, Pietikäinen, kes on siis esimese raporti äh, raportöör, palun. Um, so... aitäh. Te arutasite viisteist minutit äh, enne kokkulepitud aega, seetõttu ma ka hilinesin, sest ma pidin olema teises komisjonis, kus ma olin variraportööriks ühe teise raporti puhul, kuid me võime nüüd alustada arutelu. nagu me kõik teame, siis need määrused, millega me praegu tegeleme, on aluseks äh, artiklile sada kahe, seitse ja sada kaheksa aluslepingus, mis paneb paika riigiabi eeskirjad äh, ning seal pannakse paika riigiabi definitsioon ning samuti need alused, äh, mille põhjal leitakse, et mm, leitakse, et menetlus ei ole, moonuta turuolukorda ning pannakse siis paika ka menetluslikud põhimõtted ühise menetluse puhul, kuidas komisjon saab siis tagada seda, et liikmesriigid on määrusega vastavuses? ning nagu me teame, siis need äh, menetluslikud eeskirjad äh, on jäänud samasuguseks äh, suures osas, neid ei ole muudetud ning need võivad näha üsna tehnilist laadi olevat. kuid kui me hakkame põhimõtet rakendama, siis see ongi see, mis on see raske punkt siin, nii et komisjoni teatises riigiabi moderniseerimisest, seal tehakse ka konkreetsed ettepanekud, kuidas parandada eeskirju. ning äh, kogu see reform, selle eesmärgiks äh, on parandada riigiabi andmist, äh, seda, et me kasutaksime ikkagi ära riigiabi, et me täidaksime Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärk, et meie majanduskasv oleks kaasav ja innovatsioon toimiks. me riigi abi puhul me saame teha seda, et me parandame rii-, eelarve konsolideerimist. mida me peaksime tegema, me peaksime tõhusust parandama riigi abile antava kontrolli puhul. probleemiks, probleemiks on olnud see, et menetlused ning tõlgendus, need menetlused erinevad liikmesriigiti ning mõningatel puhkudel väga väiksematel üksikasjad võtavad liiga palju aega komisjoni tasandil, kui see juhtuks liikmesriikide tasandil. nii et meil ei ole tõhusaid instrumente, kuidas äh, siis muuta neid suuremaid äh, probleeme, kus äh, riigi abil on moonutav mõju. meenutame mõningaid konkreetseid juhtumeid, kus see on tõesti olnud, äh, näiteks laevaehituse puhul konkreetsed meetmed on äärmiselt olulised. kuna meil ei ole olnud menetluslikke mehhanisme kaebuste puhul, siis mida see tähendab? see tähendab seda, et igaüks saab tõstatada teema, et riigi abi on väärkasutatud ning ta võib kaebuse esitada ning komisjon peab seda käsi, käsitlema siis seda kaebust ning on tuldud välja väga väikeste pisiasjadega, millel ei ole tegelikult mingit tõepõhja all olnud konkurentsivõimet silmas pidades ega ka teisiti ning mõningal puhul on konkurendid lihtsalt toonud punktid lihtsalt niisama igaks juhuks välja ning meil ei ole olnud piisavalt aega selleks, et kasutada oma res-, ressursse ära seal, kus neid vaja oleks olnud kasutada ning ettepanek, mis meil siin on, et me tahame siis parandada kaebuste eh, menetlust, see tähendab seda, et komisjonil peaksid olema paremad eh, ressursid eh, uurimaks neid olulisi tõsiseid juhtumeid ning komisjon peab siis tagama seda, et teil, et siis kaebuse esitamiseks antakse konkreetne ankeet või mingi vorm, mille puhul on mingid kohustuslikud aspektid, mida peab välja tooma selleks, et äh, tagada seda, et äh, kui te kaebuse esitate, siis te olete ka huvitatud osapool, et äh, te ei esita kaebust mingil muul põhjusel ning te peate eh, panema siis ka paika, millised on need konkreetsed ja väidetavad riigiabi e-, eeskirjade rikkumised. mina isiklikult teen siin ühe ettepaneku, ma toetan seda äärmiselt tugevalt, kuid me võiksime eh, sellise kiirmenetluse sisse viia siin nende kaebuste jaoks. see tähendab siis seda, et komisjonil ei oleks kohustust äh, ametlikku otsust vastu võtta, nendel puhkudel, kui ei ole e, õiget teavet see teave on küll esitatud, kuid on ilmselge, et riigi abieeskirju ei ole rikutud see tähendab, komisjon saab vaadata seda kaebust, ütelda, et siin ei ole ilmselgelt mitte mingisugust riigiabi eeskirjade rikkumist näha ning nad ei pea üldse seda öö, siis läbi vaatama hakkama. ning teine osa, kuidas neid kaebuste esitamist parandada, on see, et me vaatame, milline on riikide tasandil see eeskirjade rakendamine ning ettepanekus on kirjas siis see, et komisjonil oleksid praktilisemad vahendid selleks, et ka riikide kohtuid toetada ning neid aidata. komisjon äh, saab siis äh, kohtutega infot vahetada otseselt, äh, võttes arvesse siis neid taotlejaid või neid konkreetselt rakenduvaid reegleid liikmesriigis riigiabi puhul ning, ning see ettepanek on tervitatav. üheks teemaks on ka see, kuidas me e, turuteabe tõhusat kogumist saame toetada, seda siin ka mainiti. üks uus oluline ettepanek, millega siin välja tullakse, on see, et turuteabe e, vahendid on tõhusamad see tähendab siis seda, et komisjon saab teavet kogukonda teistest allikatest kui liikmesriikidelt ning see annab äh, pädevust äh, komisjonile tegutseda palju tõhusamalt äh, ja kiiremini selliste suurte juhtumite puhul, kus on ilmselge, et rikkumine on toimunud, kuid mille puhul liikmesriigid ei ole ähm, väga innukad seda teavet koguma ja ei taha seda, siis seda rikkumist läbi vaadata ning äh, äh, seega muutuks äh, kogu juurdlus või see uurimisperiood palju tõhusamaks ja lühemaks samuti. samuti sanktsioonide kehtestamine, selle poolt olen ma. sellisel juhul, kui teave ei ole õige ning menetlust ei ole Äh, kasutatud ter-, siis tervikuna, nii nagu oleks pidanud. siin on ka mõned muud teemad, mis on kaudselt äh, seotud äh, riigiabi teemaga. nimelt see, kuidas liikmesriigid neid eeskirju tõlgendavad liikmesriikides on see tõlgendamine üsna erinev ning kolmandas sektoris äh, ei ole selgeid äh, reegleid, kas tegemist on turureeglitega või käib see äh, riigiabi eeskirjade alla, nagu näiteks vabaühendus ähm, pakub puuetega inimestele teenuseid või mingid muud sellised ähm, sotsiaalsed aspektid ning see on lisahalduskoorem äh, liikmesriikide tasandil vaadata selliseid juhtumeid läbi, seda siis ühelt poolt, teiselt poolt võib see julgustada kaebuste esitamist, mida tegelikult esitama ei peaks, ning selliste sotsiaalsete probleemide puhul oleks võimalik piirata riigi raha andmist äh, kolmandale sektorile, mis aitaks tegelikult kodanikke. meie tahaksime, et komisjon uuriks äh, asjaolusid ning viiks läbi hindamise, milline on see turu olukord äh, nendel puhkudel siis, mil äh, riigiabi antakse. ühelt poolt me peaksime olema piiravad kuid kui on kodanikuühiskonna toetamine me peaksime piirama siis selliste selgete juhtumite puhul, kus on rikkumised, kuid kolmanda sektori puhul me peaksime samuti äh, kõik äh, vaatama läbi, et kaebusi ei esitataks äh, ilma asjata, nii palju siis minu poolt ning ma ootan innukalt kõiki teie kommentaare ning teie panust meie edasisele koostööle. Äh, suur aitäh, proua Pedikäinen. härra Kutas on mõlema raporti puhul variraportöör, ma ei tea, äh, kummal raporti teemal ta soovib sõna võtta. ta ei soovi üldse sõna võtta ja proua, nüüd annan sõna ALDE esindaja nimel proua, ALDE nimel sõna prouale Intveldile äh, Sharon Bowles, kes on variraportöör proua Peedikäise raporti osas, Äh, palus siis tutvustada oma seisukohti, aga kõigepealt äh, kõneleksin Dorfmanni raportist, mille osas ma ise olen variraportöör. kõigepealt äh, tahaksin härra Dorfmannit tänada selle raporti eest, mis on väga lühike ja selge. ma pean ütlema seda, mida ma ütlesin ka eelmisel aastal, et ma suhtun äh, üsnagi äh, arglikult äh, sellesse mõttesse, et tuleks laiendada igasuguste erandite rakendusala, sellepärast et mulle tundub, et iga kord Äh, need eesmärgid, mida tutvustatakse, tunduvad küll väga headena, aga mulle tundub, et me peame natuke põhjalikumalt vaatama ka, kuidas neid erandeid tegelikkuses kohaldatakse. sest me teame, et selles valdkonnas on väga suuri probleeme, on väga palju äh, riigi abi, mis tegelikult ei ole üleüldse põhjendatud äh, või mitte hästi põhjendatud ja ma arvan, et sellele peaksime tähelepanu pöörama, enne kui me hakkame erandite ringi laiendama mis puudutab äh, nüüd seda eesmärki, et tuleks sihikule võtta nii-öelda suured kalad, äh, siis selles osas ma olen jah, põhimõtteliselt nõus, aga ma ei arva, et me peaksime äh, tähelepanuta jätma need väikesed kalad, sellepärast et paljud väikesed kalad võivad ka turgu mõjutada. niisiis ma arvan, et ei tohiks täielikult Äh, neid ka tähelepanuta jätma, jätta ning äh, selles mõttes ähm, on mulle vastuvõtu härra Dorfmanni ettepanek, äh, mis nõuab selgemate kriteeriumite kehtestamist erandite jaoks. minu arvates on see väga hea, muudab asja läbipaistvamaks. samuti toetan tema muudatusi kaheksa ja üheksa, mis on seotud riigihanke reeglitega Äh, ja aitavad tagada võrdsed võimalused kõigile. Äh, minu arvates on see midagi, mida me peaksime endale ikka ja jälle meelde tuletama, me peaksime meelde tuletama seda, et riigiabi peaks jääma erandiks ja aju-, millekski ajutiseks. Äh, ja sellest kuidagi varjatult ei tohi saada midagi alalist ma ei ole veel, veel päris veendunud äh, selles, et muudatusettepanek kuus on hea, seal tehakse ettepanek äh, täiendava teavitamiskohutuse sisseseadmiseks, kui on olemas Euroopa Liidu kaasrahastamine. minu arvates järelevalve selle asja üle juba toimub Äh, ma ei usu, et see Euroopa Liidu äh, järelevalve praegu on äh, sada protsenti, nii et, et uurime seda asja, enne kui me täiendavaid ettepanekuid hakkame tegema ning lõpetuseks ma olen nõus eh, nii härra Dorfmanni kui ka proua Peedikäisega eh, demokraatia vaeguse kohta ja Euroopa Parlamendi rolli kohta, nii et, et selles küsimuses saavutame siin komisjonis kindlasti üksmeele. nüüd Sharon Bowles'i eh, Äh, märkus, et ta on täna Dublinis, äh, osaleb mitteametlikul ECOFIN-i kohtumisel äh, ja ma loen siis lihtsalt ette teie sõnavõttu. ta ütleb, et selle määruse eesmärk ja ma räägin siin proua Peedikäise raportist, on parandada olemasolevat määrust üheksakümne üheksandast aastast, lühendades seda aega, mis kulub riigiabiteemaliste kaebuste uurimiseks, teha kindlaks, et kaebused on tõelised ning vältida siis võltskaebuste äh, hulga kasvu. nagu raportöör, nii ka mina toetan seda, mida komisjon on välja pakkunud. komisjoni ettepanekud on mõistlikud ja vajalikud loomulikult tuleb rõhutada, et kaebused, mis ehitatakse komisjonile, tuginevad tõenditele ning täiendav info äh, huvitatud osapoolte ja väidetava riigiabi kuritarvitamise kohta on seetõttu vajalik. kui vaadata raporti eelnõu, siis kindlasti toetan enamust äh, selle raporti sisust äh, turutesti kasutamine muudatuses kaks on väga huvitav, tahaksin üksikasjalikumalt kuulda, mida see endast kujutab. mulle tegi pisut muret teie viide Äh, tegelikust mõjust siseturule, äh, nimelt sellest, kuidas see on kooskõlas komisjoni mandaadiga aluslepingute põhjal. võib-olla võiksime seda arutada variraportööride kohtumisel, muudatuse kaheksa osas olen nõus põhimõttega, et parlamendisaadikud kaasatakse ametlikumas vormis ja mitte ainult niimoodi individuaalses vormis. ja võib-olla komisjon peaks esitama parlamendile vahearuandeid, see oleks hea kompromiss läbipaistvuse küsimuses tahaksin öelda, et mitte üksnes ähm, ei peaks komisjon avaldama ametlikus teatajas nende kaebuste tulemused, vaid äh, ka äh, vastavate peadirektoraatide veebilehtedel, muidugi pidades kinni andmekaitsereeglitest nüüd, mis puudutab parlamendi äh, rolli, siis äh, mina olen võidelnud äh, näiteks transpordikomisjoniga Dorfmanni raporti üle, sellepärast et komisjoni artikkel kaks kutsu-, kustutab kaasotsuse artikli ja transpordikomisjon on sellega loomulikult väga rahul minu arvates on tegemist murettekitava arenguga, parlamendi kaasotsustamisõigusi hakatakse tühistama tagaukse kaudu, kuigi komisjon võib-olla arvab, et tegemist on legitiimse lähenemisega parlamendil peab olema järelevalve riigiabi küsimustes ja mitte selle asemel, et seda kontrolli vähendada, tuleks seda kontrolli suurendada ja seetõttu ma toetan teie muudatust kolm ja Dorfmandi muudatust kümme, mis äh, nõuab äh, tulevasi leping, aluslepingute muutusi, nii et, et vabandan veel kord, et ei saa täna siin olla ning äh, loodan viljakale koostööle variraportöörite kohtumisel, aitäh! aitäh! ja nüüd härra Peseter roheliste nimel ja tema on variraportöör mõlema raporti osas. aitäh! mõned kiired märkused, need on sellist üldist laadi. üldiselt me oleme samal seisukohal nagu proua raportöörgi, proua Pildikäinen, et see määrus, mis komisjoni poolt on välja pakutud, läheb õiges suunas ning võimaldab parandada Äh, ning ratsionaliseerida neid vahendeid, mis komisjoni käsutuses on, vähendades äh, samas halduskoormust liikmesriikidele äh, riigiabi küsimustes. me toetame eriti Äh, neid vahendeid, ähm, äh, seda, et kasutatakse turuteabevahendeid ja äh, et hinnatakse mõju majandusele. me taha, loodame, et neid meetmeid rakendatakse väga dünaamiliselt, eriti pangandussektori osas, mis on saanud pretsedenditud riigiabi niisiis täname raportööri selle raporti eelnõu eest, me toetame seda täielikult ja iseäranis äh, muudatusettepanekud kaheksa, neliteist ja viisteist, mis äh, räägivad siis sektoripõhiste uuringute vallandamisest ja sellest, et Euroopa Parlament peab osalema. nüüd, mis puudutab konkreetsemalt Dorfmanni raportit, äh, ka seda raportit me toetame täielikult. me toetame äh, seda, et integreerida need algatused, mis on äh, ette nähtud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia raamistikus, need oleksid olla siis, võiksid olla selliseks võrdlusaluseks, mille põhjal hinnata, kas riigiabi on põhjendatud ähm, ja samuti tuleks toetada innovatsiooni. ja samuti toetame me seda äh, lähenemist, mille on võtnud raportöör teavitamiskohustusele äh, transpordisektoris Äh, mais, maismaatranspordisektoris ning äh, me toetame väga tugevalt ka muudatust kümme, äh, mis üritab kõrvaldada demokraatia vaegust, tugine, nimelt seda õiguslikku alust, mis on siis lepingus artiklit sada üheksa ning äh, me kutsume parlamenti üles kasutama üleminekuklauslid, mida näeb ette lepingu artikkel nelikümmend kaheksa, mis näeb ette, et pärast konsulteerimist parlamentidega ning institutsioonide nõudel äh, võetakse vastu õigusloome äh, tekst vastavalt erimenetlusele ilma, et siis vaadatakse tavalises korras läbi aluslepinguid meie arvates on täiesti asjakohane nendes mõlemas raportis, nii Dorfmanni kui ka Peedikäise raportis, väljendada siis selget soovi eh, selle üleminekuklausli kasutamise suunas liik-, liikuda ja nõuda komisjonilt, et komisjon seda samuti toetaks, aitäh! aitäh, härra Pesset, kes või-, ja nüüd annan kuue nimel sõna härra Kluutele, kes on samuti mõlema raporti variraportöör. jah, aitäh üldiselt äh, ma olen üsnagi nõus sellega, mida siin öeldi, aga minu jaoks on üks väga oluline punkt, mille tahaksin välja öelda. ma ei ole päris nõus sellega, mida proua Intvelt ütles äh, et äh, põhimõtteliselt äh, ei saa äh, riigiabi äh, lubada ja seda saab lubada ainult erandkorras. mina tahaksin, et me teeksime selget vahet selliste olukordade vahel, kus riigiabi on hea ja kus seda tuleks osutada ja kus sellega ja me lihtsalt ei tohi lubada mingeid küsitavaid erandeid. meie jaoks on see pisut enam kui lihtsalt ideoloogiline küsimus nüüd eh, need eh, konkreetsed ettepanekud siin raportis on sellised, mida meie saame toetada. üks märkus seoses Dorfmanni raportiga. härra Dorfmann eh, pakkus välja mõned täiendavad rühmaviisilised erandid. minu jaoks ei ole päris selge. ja mina olen loomulikult pärit Saksamaalt ja kui vaadata Äh, mis ähm, meie kodumaal toimub, näiteks haridus ja koolitus ja riigiabi andmine sellele, siis minu küsimus oleks, et äh, kas äh, me peaksime tegema erandi haridusele või ei, aga võib-olla see on lihtsalt Saksamaa jaoks spetsiifiline küsimus. võib-olla võiks selle valdkonna kaasamist erandite alla kaaluda. proua Peedikäise raporti osas Äh, ütleksin nii palju, et äh, meie või vähemalt mina toetame kõike seda, mida öeldi läbipaistvuse kohta. ma arvan, et äh, on väga hea, et komisjon saab ettevõtetega otse ühendust võtta. ma ei usu, et et me saame piisavalt infot ja piisavalt kiiresti, eriti mis puudutab valitsusväliseid organisatsioone. nii et, et äh, meil on tõesti sellist mehhanismi vaja, aga me peame vaatama, kas meil on õige tasakaal ka kontrolli poole peal. me peame vaatama, kuidas äh, hakatakse teostama näiteks kontrolli komisjoni üle ja võib-olla see on üks valdkond, millega parlament võiks tegeleda nii et, et äh, komisjon ei saaks hakata oma volitusi kuritarvitama, loomulikult kui toimub volituste kuritarvitamine, äh, siis, siis see on ohtlik. nii et, et me peame hoolitsema selle eest, et meil on õige kontrollimehhanism paigas ja tõesti toetan kõike, mis on öeldud parlamendi rolli kohta selle menetluse käigus ning iseäranis toetan seda, mida proua Peedikäinen ütles kolmanda sektori ja kodanikeühiskonna kohta. ma arvan, et äh, on täiesti mõistlik äh, kaasata see sektor, sest et siiamaani Euroopa Liidu õigusaktid seda sektorit ei käsitle ma arvan, et äh, Äh, see äh, suurendab selle sektori äh, nähtavust ja seetõttu see on hea ja ma toetan neid meetmeid ja rohkem mul lisada ei ole, aitäh. aitäh, härra Klute ja nüüd annan sõna uuesti raportööridele, kõigepealt proua Peedikäisele, kui ta soovib kommenteerida seda, mida kolleegid ütlesid tahaksin teid kõiki tänada äh, väga hea ja konstrukti-, väga äh, heade ja konstruktiivsete kommentaaride eest ning ma võtan neid kõiki arvesse ning nagu ma juba ütlesin, me tuleme variraportööridega varsti kokku ja siis vaatame, kuidas raport, raportit edasi arendada, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna härra Dorfmann, palun! aitäh! tahaksin tänada variraportööre väga konstruktiivsete ettepanekute eest. Äh, vähemalt selline mulje jäi mulle, kui ma neid täna kuulasin ja mul jäi ka mulje, et meie arvamused ei ole väga erinevad ja tahaksin tänada ka härra Kruutet nende täiendavate lisamõtete eest. Äh, me tõesti peame vaatama, milliseid äh, erandeid saaks võib-olla veel kaaluda. härra Kluut Äh, mainis ka ajakava ja ma arvan, et selle, selles osas me saame ka kokkuleppele jõuda. oleks äh, parem tõesti, äh, kui meie saaksime oma ajakava muuta ja saaksime niimoodi mõjutada nõukogu otsust, see oleks täiesti mõistlik. ja tõesti peaksime seda tegema, aitäh! aitäh! aitäh härra Dorfmanile, tuletan teile siis meelde, et muudatuste esitamise tähtaeg on kolmekümnes aprill, vaatame neid läbi kahekümne seitsmendal ja kahekümne kaheksandal mail. hääletame raportit komisjonis kuuendal juunil ja hääletus täiskogul toimub juulis. kuna muid küsimusi päevakorras ei ole, siis teatan teile, et meie järgmine koosolek toimub kolmapäeval, kahekümne neljandal aprillil kella üheksast kaheteist kolmekümneni ja kella kolmest äh, kuue, poole seitsmeni ning neljapäeval, kahekümne viiendal aprillil üheksast kaheteist kolmekümneni. niisiis suur aitäh teile ja kohtume peatselt!